koda sellest, et vastavalt kaks kolm üks punkt neljale me ei ole saanud selgitusi või nõudeid selgituseks. seega parandus on heaks kiidetud. sada viis lõige kuus